Nigeeria Vabariigi president. austatud president Buhari austatud daamid ja härrad, austatud kolleegid. tahaksin kogu südamest tervitada Nigeeria Liitvabariigi presidenti siin Euroopa Parlamendis. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsis valiti härra Buhari oma riigi presidendiks ja seda pärast äh, rahumeelset äh, ja demokraatliku võimu äh, vahetust on ta välja tulnud laiaulatusliku tegevuskavaga võitlemaks korruptsiooni vastu oma koduriigis ja investeerimaks põllumajandusse, aga esmajoones on ta otsustanud võidelda ka terrorismi vastu. nagu me kõik teame, siis Nigeerias viib Boko Haram läbi äh, õudsaid tegusid, äh, millest me kõik äh, oleme teadlikud. me kõik teame ka seda kohutavat rünnakut, mis sel nädalavahetusel aset leidis, kus praegusel hetkel on kaheksakümmend viis inimest oma elu kaotanud austatud president, ma väljendan sellega seoses meie kaastunnet ja solidaarsust. ma olen härra Buharile kinnitanud ka seda, et meie Euroopa Liiduna ja eriti just Euroopa Parlamendina oleme mm, tema, mm, temale toeks ja abikritluses terrorismi vastu. me kindlasti toetame reforme tema koduriigis ja me oleme valmis eriti just Euroopa Parlamendis härra presidenti aitamaks selles, et tema koduriiki investeeritakse, et oleks võimalik kaubandussuhteid üles ehitada. ma tahaksin Euroopa parli-, Parlamendi äh, saadikute nimel teid kogu südamest, härra president, siin tervitada ja annan teile käesolevaga sõna. Äh, me kuulame teid, aitäh! austatud president, austatud Euroopa Parlamendi president härra Martin Schulz, asepresident, Euroopa Parlamendi liikmed, austatud daamid ja härrad. ma tahaksin väljendada oma sügavat tänu Euroopa Parlamendi presidendile härra Martin Schulzile, kes kutsus mu siia, et pöörduda Euroopa Parlamendi poole ühe Euroopa Liidu seadusandja poole. ma olen sügavalt tänulik selle võimaluse eest ma tahaksin ka Euroopa juhtide, parlamentääride ja Euroopa rahvastele tuua hea tahte sõnumi Nigeeria rahvalt. Nigeeria rahvas on väga tänulik materiaalsete kui ka eh, finantsohverduste eest, mida Euroopa Liit ja sõbralikud riigid on teinud selleks, et läbi viia valimised ja demokraatlikud reformid Nigeerias. nii nagu ka varem on Euroopa Liit toetanud sõltumatut äh, Nigeeria valimiskomisjoni, äh, mis aitas kaasa sujuvale valimiste korraldamisele. nigeerlased teavad, et Euroopa on panustanud väga palju selleks, et mm, meie riigis saaks läbi viia õiglased ja vabad valimised. ja täna me juba mõistame, et need jõupingutused hakkavad vilja kandma. me oleme väga tänulikud Euroopa investeeringute eest Nigeeria demokraatlikusse arengusse oluline on nüüd, et Nigeeria rahvas sai valimiskastide juures oma demokraatlikke valikuid teha. härra president, parlamendisaadikud, daamid ja härrad, demokraatia on jõudnud Nigeeriasse, et sinna jääda. ja äh, varem, kui paljud meist oleksid uskunud, muutub Nigeeria kõige stabiilsemaks, tugevamaks ja elujõulisemaks demokraatiaks Aafrikas. muidugi võib tekkida tülisid ja probleeme, kuid neid on võimalik lahendada, kui meil on olemas demokraatlikud mehhanismid. sündmused, mis viisid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusel toimunud valimisteni Nigeerias, näitasid väga selgelt, et riik oli hädas. inimesed olid vihased, äh, avaldasid protesti, äh, olid avatult äh, kurjad ja pahased, ähvardasid valijaid ja eriti tegid seda need, kes soovisid staatus quo jätkumist, kes küsisid, kas stabiilsus Nigeerias on vajalik need sündmused, mis Rahvuskogus aset leidsid, panid meid ehmuma. Need sündmused vallandati staatus quo pooldajate poolt ja seda tehti isekate huvide nimel. aga kannatlikult ning küpse ja mõistva lähenemisega suutis äh, sõltumatu valimiskomisjon äh, tagada demokraatia ja läbi viia valimised, muidugi tänu Euroopa abile. tänu Jumalale, et Nigeeria tuli sellest tragöödiast välja. ja nagu ma olen ka varem öelnud, Nigeeria eelmise presidendi Kudla Kebele Jonathani töö on tänuväärne. esimene korda, esimest korda Nigeeria ajaloos tunnistas president lüüasaamist valimistel, vaatamata sellele, et tugevad jõud püüdsid teda veenda mitte seda tegema. austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, ma hindan väga seda erilist suhet, mis on Nigeeria ja Euroopa Liidu vahel. Euroopa Liit on Nigeeria kõige suurem arengupartner, meie tugisammas, tugisammas, mis konsolideerib meie majandusarengut ja demokraatiat. härra president, meie Aafrikas saame aru, et Teie probleemid puudutavad eelkõige konkurentsi, ähm, varahaldust, jõukust, aga meie probleemid on vaesus, haigused ja tehnoloogiline mahajäämus ja pole eriti raske hinnata, äh, milliseid probleeme äh, kõik see tekitab. sisepinged, äh, põgenikud, inimkaubandus, narkokaubandus ja nii edasi. aga mitte keegi ei soovi kaost ja seetõttu on meie kõigi huvides teha koostööd ja võidelda nende tõsiste probleemidega Aafrikas. härra president, mul on hea meel, et me oleme juba alustanud iga-aastase poliitilise dialoogiga Nigeeria ja Euroopa Liidu vahel. see rajaneb ühistel väärtustel ja huvidel, eriti rahu ja julgeoleku, demokraatia ja hea valimistava küsimustes selle foorumi kaudu oleme suutnud jätkata regulaarset koostööd, äh, jagada arvamusi Äh, olulistes küsimustes regiooni, kontinendi ja maailma tasandil. me oleme otsustanud poliitilist dialoogi tõhustada, tihendada koostööd Nigeeria Euroopa Liidu ühise tee foorumi kaudu, Joint Way Forward. me kõik usume rahusse, julgeolekusse, inimõigustesse, demokraatiasse, heasse valitsemistavasse, võrdsusesse, tolerantsi ja samuti sellesse, et on vaja arendada jõukat ja tugevat ühiskonda. ja veel, Euroopa Liidu Nigeeria suhete kontekstis sooviksin tunnustust avaldada Euroopa Liidule, kuna Euroopa Liit on jõuliselt ekstremistlike rühmituste tegevuse hukka mõistnud, sealhulgas ka Boko Harami tegevuse ning äh, Euroopa Liit on ka äh, kiitust avaldanud Nigeeria arengule, äh, samuti seoses riigi terrorismivastase strateegia väljatöötamisega, mis võimaldab valitsusel otsida äh, kestvaid lahendusi piirkondades, kus meid ähvardab Boko Haram. Nigeeria on väga tänulik Euroopa Liidu äh, koostöö eest, eriti tehnilise toe eest, äh, võimekuse suurendamise vahendite eest, mis kõik toetavad meie julgeolekuasutusi meie omalt poolt oleme valmis äh, kaasajastama ka meie oma reegleid, et võidelda terrorismiga, et päästa tsiviilelanikkond, kes äh, konfliktile jalgu on jäänud ja meie eesmärk on kasutada nii vähe jõudu kui võimalik selleks, et terrorismi vastu võidelda ja kõike seda arvestades tahaksin nüüd kasutada võimalust tänada Euroopa Liidu liikmesriike kõiki individuaalselt nende erinevate toetuste eest, abi eest Nigeeria sõjajõududele võitluses Boko Haramiga. paljud Euroopa Liidu liikmesriigid on lubanud toetada meie jõupingutusi selleks, et Shiboki koolitüdrukud päästa võib-olla on huvitav ka teada, et ma hiljuti kohtusin nende tüdrukute vanematega ja ma kinnitasin neile, et meie valitsus ei anna alla eh, enne, kui kõik tüdrukud on elusalt päästetud ja toodud tagasi oma perede rüppe. ja ma tahan seda lubadust täita alates sellest, kui ma eelmise aasta mais ametisse astusin, oleme me reorganiseerinud Nigeerias relvajõud, oleme nad ümber paigutanud nii, et nad saaksid otsustavalt võidelda Boko Harami terroristidega. ja tõesti, Boko Harim, Harami terroristid kontrollisid Adamavas, Pornos, Joubes ja äh, Kirde-Nigeerias mitmeid kohalikke omavalitsusi. Need on nüüd tagasi võidetud. meil on ka nüüd võimalus lubada tagasi pöörduda kodudesse need, kes olid lahkuma sunnitud oma kodudest, föderaalvalitsus on teinud kõik selleks, et üles ehitada koolid, haiglad ja muu oluline infrastruktuur me võitleme praegu Boko Haramiga Sambissa metsades, äh, nende jõud on vähenenud, aga nad on hakanud nüüd mošeesid, kirikuid, turge ähvardama, äh, ründama, äh, ründama kõige haavatavamaid, kasutades isetehtud lõhkeseadmeid ja ma pean ütlema, et äh, olukord on äh, väga murettekitav, aga sama puudutab ka Lõuna-Liibüat. see on nagu viitsütikuga pommiks muutunud. kontrollimatu olukord äh, on teinud Lõuna-Liibüa relvakaubanduse keskmeks, see on nagu suur turg, samuti puudutab see Saheli Sahara piirkonda. seetõttu tuleb jõupingutusi suurendada selleks, et Liibüa kriis lahendada. härra president, Nigeeria on rahuarmastav rahvas, riik ja mängib väga olulist rolli konflikti lahendamises nii Aafrika-siseselt kui väljaspool Aafrikat. austatud parlamendiliikmed, austatud daamid ja härrad rahu tagamine ja rahu kindlustamine on olnud Nigeeria välispoliitika lahutamatu osa alates sõltumatuse saamisest. Nigeeria väed on osalenud peaaegu kõigis ÜRO operatsioonides nii regioonides kui ka väljaspool, vaatamata meie endi julgeolekuväljakutsetele on Nigeeria siiski kümne esimese riigi seas, kes on panustanud kogu maailmas ÜRO vägede tegevusse nii finantsiliselt kui ka inimjõuga. Nigeeria esimene rahuoperatsioon korraldati ÜRO egiidi all Kongos, Lõuna-Kongos, kuhu saadeti kakskümmend tuhat ÜRO sõjaväelast. see toimus tuhande üheksasaja kuuekümnenda aasta juulis ja mul oli au osaleda selles väekontingendis. kolm kuud enne Nigeeria iseseisvumist. Nigeeria osales Kongo operatsioonis ainult kolm ja pool aastat, aga ta panustas tugevalt Kongos, tema panus oli suuruselt kolmas pärast India ja Etioopia panust. ja sellest alates on Nigeeria jätkuvalt üle maailma rahupüüdlusi toetanud. tõesti, Nigeeria on osalenud äh, korra tagamisel ka Tanganyika armees äh, ar, armee mässu mahasurumisel, on osalenud tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal, kaheksakümne teisel aastal ähm, jalaväepataljoni koosseisus, Reke regime-, rügemendis, Tšaadis eh, ning rahutagamisjõududes selleks, et rahuprotsessi kindlustada. lisaks sellele on Nigeeria kõige rohkem eh, ECOWAS-i Sierra Leones jällegi rahu tegemis, rahu tagamismissioonis. me suutsime äh, riigi äh, suurema osa päästa mässuliste käest ja äh, võimaldasime president Dejah Kabahil pöörduda tagasi tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksanda aasta märtsis Aafrika Liidu mandaadi all on äh, Nigeeria osalenud ka Sao Tome äh, rahu tagamisoperatsioonides ning äh, Nigeeria on saatnud oma vägesid ka Ruandasse, Darfuri, ähm, Sudaanis, selleks, et nendes kahes riigis rahu tagada. härra president, Nigeeria on järgmistes Aafrika riikides rahu aidanud tagada. Angola jällegi ÜRO missiooni äh, raames Namiibias, ÜRO ülemineku abigrupis, Mosambiigis, ÜRO operatsioonides, Lääne-Saharas ÜRO referendumi missioonis, Somaalias ÜRO Somaalia operatsiooni raames ja usus jällegi ÜRO vaatlejate grupis. austatud parlamendisaadikud, räägiksin migratsioonist Aafrikast Euroopasse Nigeeria soovib tunnistada ja jagada seda muret, mida Euroopa Liit on väljendanud seoses aafriklaste väljavooluga eh, üle Vahemere Euroopa suunas ja seoses inimelude kaotusega. ja seetõttu tahaksin rääkida sellest, et Euroopa Liit ja Aafrika peavad illegaalse immigratsiooniga võitlema üheskoos. Nigeeria valitsus on teinud suuri jõupingutusi, et äh, seda tõukefaktorit vähendada, mis sunniks, äh, mis, mis sunnib Aafrika kodanikke välja rändama. ja äh, Nigeeria valitsus on loonud üle viiesaja tuhande töökoha näit-, hariduse sfääris me teeme kohalike omavalitsustega tööd, koostööd, me oleme loonud äh, kutseõppekeskusi nii, et äh, inimesed saaksid ise endale tööd leida, äh, saaksid leiba teenida ise. me oleme teinud ka jõupingutusi toetamaks põllumajandussektorit, kaevandussektorit, selleks, et luua töökohti, et luua jõukust. Nigeeria tervitab Valletta Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumise tulemusi, kaasa arvatud ühe koma kaheksa miljardi euro suuruse erakorralise äh, toetusfondi loomist, mis aitaks äh, välja juurida illegaalse rände algpõhjused. Nigeeria teeb koostööd Saheli ja Kesk-Aafrikaga selleks, et tõesti fondi töö annaks tulemusi. ühine rände- ja mobiilsusprogramm allkirjastati Nigeeria poolt juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kaheteistkümnendal märtsil ja tõesti, see oli, Nigeeria oli esimene riik Sahara taguses Aafrikas, kes ühines selle programmiga, mille nimi on KAM. Aafrika on valmis näitama, et ta suhtub positiivselt koostöösse Euroopa Liiduga ka äh, rände ja arengu küsimustes ja samuti on oluline ähm, arutada, kas oleks võimalik näiteks Nigeeria diplomaatiliste passide äh, omanikele äh, viisaerandeid teha. seda tuleb üheskoos arutada meil on tihedad majandussidemed ka teiste regioonidega, Euroopa Liit muidugi, Aafrika, äh, Kariibi ja Vaikse ookeani piirkond, ECOWAS läbi majanduspartnerluse ja äh, lepingute läbirääkimiste kaudu soovime me mitmeid olulisi tehnilisi probleeme lahendada. Euroopa ECOWAS-i koostöö on oluline äh, tehnoloogia valdkonnas, tootmise valdkonnas. Äh, meil on selleks loodud ka eh, Nigeeria eh, tootjate assotsiatsioon, ametiühingute assotsiatsioon. Nigeeria töötab selle nimel, et me saaksime iseseisvalt probleemi lahendada. me tahaksime pöörduda ka Euroopa Liidu partnerite poole, öeldes, et meie majanduspartnerlus peab olema mõlemale poolele tulus, rajanema ühistel väärtustel. see puudutab kahepoolseid kaubandussuhteid. ja räägiksin nüüd naftavargusest, illegaalsest naftakaubandusest. nii Nigeri deltas on see äh, väga tõsine probleem, seetõttu, seetõttu on selle vastu vaja võidelda, samuti illegaalse tulu vastu. austatud parlamendisaadikud, Nigeeria toetab koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et nende probleemide väljajuurimisele kaasa aidata. meie soov on tagada julgeolek, välja juurida korruptsioon, võidelda kuritegevusega ja saavutada Nigeeria sotsiaalne stabiilsus, mis avaks uksed täielikule majandusarengule, tõhusatele majandussuhetele Euroopa ja ülejäänud maailmaga. ja me kavatseme garanteerida sellega ka in nende investeeringute turvalisuse, mida väljastpoolt Nigeeriasse tuuakse. austatud härra president, hiljuti kogunes kogu maailm Pariisi kliimakonverentsile COP kakskümmend üks. arutati positiivset lähenemist kliimamuutustele, maailma liidrid töötasid välja ühisplatvormi selleks, et kliimamuutuste hävitavaid mõjusid ära pöörata, eriti just äh, tehes, äh, pöörates tähelepanu vähem arenenud riikidele, seda kogu maailmas. selle ülemaailmse tähtsusega äh, sündmuse puhul avaldasin ka meie riigi kliima seisukohad ja ma kordan, need on seotud meie julgeoleku ja arenguga. Nigeeria on vaadanud abitult, kuidas Tšadi järv kuivab. sel võivad olla tohutud tagajärjed järgnevatele põlvkondadele, nende elatisele. Reserv, ressursid, kui need ressursid, mis on seotud järvega, kaovad, siis on väga raske tagada kohalikele elanikele võimalus ellu jääda, võimalus tööd teha. härra president, Tšaadi järve küsimused on väga tõsised, me peame üheskoos niisuguste välja, väljakutsete vastu seisma. Death of funds, technology. meie ühised püüdlused ei pruugi olla piisavad, äh, kuna meid piirab asjaolu, et ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, tehnoloogiat ja inimesi selleks, et õigeid lahendusi ellu rakendada ja me peame tegelema nende küsimustega, lahendama neid probleeme, mis meie riikide ees seisavad ja tuleb äh, leida äh, lahendus ka Tšaadi järve küsimusele Nigeeria on äh, viis miljonit USA dollarit äh, eraldanud, äh, leidmaks seal lahendus, pikaajaline lahendus sellele probleemile selleks, et viia läbi uuring, vaatamaks, milline on olukord Tšaadi järve vesikonnaga seoses ja tegelikult on vaja veel viiteist miljardit USA dollarit selleks, et äh, teadusuuringud lõpule viia ja mina tahaksin, et äh, Tšaadi järve projekt äh, suudaks lõpus ka tagasi maksma selle suure tohutu investeeringu, kui see on erasektori põhine ja ma tahaksin, et parlament ka äh, toetaks äh, selle projekti ellurakendamist. austatud president, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud äh, külalised, daamid ja härrad. ma tahaksin veel kord vägagi alandlikult väljendada oma tänulikkust Euroopa Parlamendi presidendile, Euroopa Parlamendi saadikutele, Euroopa juhtidele ja selle mandri rahvale selle au eest, mis mulle on osaks saanud. ja ma tahaksin äh, tänada teid enda ja Nigeeria rahva nimel võimaluse eest rääkida siin plenaarsaalis äh, ühes suurimas äh, kohas, kus, mis, kus esind-, on esindatud demokraatlik maailm, suur aitäh selle au eest, aitäh! Vielen Dank. vielen dank herr suur aitäh, ähm, härra president Buhari selle kõne eest, austatud kolleegid, suur aitäh selle aplausi eest, äh, mis minu arvates äh, on tõlgendatav ka toetusena härra Buhari tööle, lahendamaks probleeme äh, tema riigis ja ma tahaksin äh, tänada ka äh, härra presidenti tema poolt tehtava töö eest ja tema riigi poolt tehtava töö